Uh, next point. järgmine päevakorrapunkt, kallid kolleegid. järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras on hääletamine. ma vabandan teie kõigi ees, et pidite ootama viisteist minutit aga meil oli koordinaatorite kohtumine väga elav ja tulemused äh, olid head. nii et kõik on korras, mingeid pingeid ei jäänud pärast. aga aega läks küll rohkem, kui me arvasime, nii et sellepärast viivitus. meil tuli lõpule viia kõik oma toimingud. ja nüüd on meil neli hääletust neli raportit vaja läbi hääletada ja selleks kulub rohkem kui üks tund, palju rohkem, nii et olgem selleks valmis. me ei tea täpselt. nii raporti eelnõu Euroopa statistika maagaasi ja elektrihindade kohta. Barbara Kappeli raportiga on tegemist, aga alustame loomulikult sellest, et testime, kuidas hääletus läheb. ja küsimust on teil vaja. kas te olete kurjad sellepärast, et asi viibis? hääletus algas. No I vote yes. The vote is closed. hääletus lõppes, üks Rahvapartei liige on üle. hästi näete, üks, kontrollime võib-olla üle. Läheme nüüd hääletusnimekirjade juurde, muudatus kuuskümmend kaheksa. viiskümmend kuus, kuuekümne kaheksa kohta, need on identsed. kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm ja seitsekümmend kuus koos, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, seitsekümmend viis, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle. tõenäoliselt läks läbi, aga kaheksakümmend rahvaparteil ja Aldel on üks üle. rahvaparteil ja Aldel on üks üle. hääletus lõppes, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis. kaheksakümmend viis, kontrollime üle. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime ka selle üle, kaheksakümmend kaheksa hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime veel kord üle, kaheksakümmend üheksa. hääletus lõppes. vastu võetud seekord, üheksakümmend poolt, vastu üheksakümmend, kontrollime üle. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend üks kuni kuuskümmend üks on plokk. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm plokina, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt me läheme kahekümnenda juurde. muudatusettepanek kakskümmend. kes on poolt? vastu? kontrollime üle muudatusettepanek kakskümmend. hääletus lõppes tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. plokina nüüd kakskümmend üks kuni kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus on elektrooniline. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, kuus vastu. nüüd õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus. samuti elektrooniliselt nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja institutsioonide vahelised läbirääkimised. meil on vaja enamust äh, saadikute hulgast komisjonis. nimeline hääletus institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta, et need avada. hääletus algas. hääletus lõppes. valdav enamus mandaat, mandaat institutsioonide vahelise läbirääkimiste pidamiseks. suur tänu raportöörile ja läheme edasi raporti eelnõu taastuvenergia arenguaruanne. Paloma Lopes Bermeo. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime üle. viiskümmend üheksa. kontrollime. hääletus lõppes ei ole vastu võetud. tagasi lükatud, tagasi lükatud, olgu nii. kompromiss neliteist, kompromiss neliteist. What was not, what is going on? mis siin toimub? About this time, jah yeah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 kes vastu on? ei, viiskümmend üheksa kostub saalist. Excuse me, Mr President. me võime hääletust korrata. me ei saa hääletada, sest me ei hääletanud viitkümmet üheksat sest siin paljud masinad ei tööta, me palume korrata hääletust, sest me ei saanud hääletada, kaks kolleegi ei saanud hääletada, sest süsteem ei töötanud. What was the result? What was the result? What was the result? 29, 29. It was rejected. You can, you can check. You have not... Kontrollime üle. Kaks häält vähemasti jäi vähemaks. Kallid kolleegid, ma võin oodata kauem, aga sellisel juhul kulub kaks tundi. Olgu nii aga hääletamise keskel me ei saa eeskirju muuta. sama aeg on kogu aeg kulunud äh, hääletamiseks, ma ei saa äkitselt ühe hääletamise puhul tempot muuta ja naasta, ma võin kauem oodata. kui tahetakse üle kontrollida, ootan kauem, nimeline hääletus, ootan kauem. võib-olla tõesti läheb siis kaks tundi, olgu nii aga me peame olema veenvad oma hääletamisega. väga raske on tagasi pöörduda. midagi erilist seal ei olnud, nagu ikka, kõik läks, ootan loomulikult kauem edaspidi, aga tagasi ei saa minna. kompromiss, muudatus, ettepanek neliteist, kes poolt? vastu? kontrollime üle. kompromiss neliteist. ootan kauem kontrollime. rahvaparteil on liiga palju hääletajaid. hääletus lõppes. vastu võetud uh,. lisaks kompromissile neliteist on täiendus, kes poolt, vastu. kontrollime üle. täiendus kompromissile neliteist kontrollitakse üle hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viisteist, kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime I close the vote. hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. vabandust, seitsekümmend kaks. seitsekümmend kaks, kontroll käib. lõpetan hääletamise, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu kontrollime üle, kompromiss kaheksateist, kontrollime kaheksateistkümnendat kompromissi. hääletamine lõppes, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, ei, vabandust, kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, kaheksakümmend viis, veel kord. võib-olla te ei oodanud, et me hakkame seda hääletama muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tuleb üle kontrollida paraku, kaheksakümmend viis. I close the vote. hääletamine lõppes, vastu võetud. I see 86, 89. Okay, we go to 90. siis on üheksakümmend, üheksakümmend, kes on poolt? vastu. kontrollime üle. üheksakümmend tuleb üle kontrollida paraku. hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? peame veel kord kontrollima, üheksakümmend üks. hääletus lõppes, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu tagasi lükatud kompromiss üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada üks. kes poolt, vastu kontrollime selle üle. sada üks. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu. erapooletud kontrollime üle, sada kolmkümmend üks. We check one, three. kontrollime saja kolmekümne esimest, hääletus lõppes, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle me kontrollime sada kolmkümmend kahte tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse täiendus, kes poolt, vastu kontrollime üle. sada kolmkümmend seitse, kontrollime. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime üle. sada kolmkümmend üheksa hääletus lõppes lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime üle, kompromiss kakskümmend neli hääletus lõppes tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu? palun kätt, kätt näidata korralikult, sada kaks, sada nelikümmend kuus. vastu? kontrollime üle, sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend kuus kontroll. I close the vote hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu. kontrollime sellegi üle. sada nelikümmend seitse. hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu sama enamus vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu. tuleb üle kontrollida. sada nelikümmend üheksa. I close the vote. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, kontrollime üle. hääletus lõppes, sada viiskümmend on tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt vastu. peame üle kontrollima sada viiskümmend kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud kontrollime üle sada viiskümmend neli sada viiskümmend neli kontroll. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Envi kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, vajab kontrollimist kontroll, kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada kuuskümmend kaks täiendusena, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. täiendus kompromissile kakskümmend viis. kes poolt? vastu? kontrollime üle täiendus kompromissile kakskümmend viis. hääletus lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend neli poolt, vastu. tuleb üle kontrollida. sada kuuskümmend neli, sada kuuskümmend neli kontroll. hääletus lõppes vastu võetud sada kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud täiendus kompromissile kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vabandust, täiendus, täiendusele, kompromissile kakskümmend kuus. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? kontrollime selle üle sada kaheksakümmend kuus. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend kaheksa, kontroll. hääletus lõppes. vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sama enamus, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. täiendus kompromissile kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. täiendus kompromissile kolmkümmend poolt vastu. kontrollime üle. täiendus kompromissile kolmkümmend. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kakssada poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kakssada, muudatusettepanek kakssada, hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt kakssada üks, kontrollime üle kakssada üks kontroll. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, ka see vajab kontrolli, kakssada kaks. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakssada kolm poolt, vastu, kontrollime üle. vabandust, erapooletud ununesid. kakssada kolm. ma lõpetan hääletamise. vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viis poolt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 kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksateist, täiendus kompromissile kolmkümmend kaks, kes poolt? vastu. kontrollime selle üle. kakssada üheksateist. The vote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 tähtis on tagada, et arvud oleksid näha ka ekraanil. palun seiske hea selle eest. okei okay.. Where we are, where we are? Thirty-four. Compromise. kompromiss kolmkümmend neli, kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kaks, viis, seitse, kontroll. hääletus lõppes. kaks, viis, seitse lükati tagasi, kompromiss kolmkümmend viis poolt vastu. kontrollime üle. kompromiss kolmkümmend viis. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt. vastu. kontrollime üle. kolmkümmend kuus kompromiss kolmkümmend kuus, kontrollime üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kaks, kuus, viis ja kaks, kuus, kuus koos, kes poolt? vastu. kontrollime. kaks muudatust. kontrollime üle. kaks, kuus, viis ja kaks, kuus, kuus. hääletus lõppes tagasi lükatud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kakssada kuuskümmend seitse. hääletus lõppes, vastu võetud, kaks kuus järgmise juurde, siis saame minna. kaks, kuus, kaheksa. kes poolt? vastu? kontrollime üle. kaks, kuus, kaheksa, kontroll. kaks, kuus, kaheksa, kontroll. hääletus lõppes. üks hetk, palun. kas midagi ei toimi? ei ole võimalik muuta öö, oma häält. möödunud kord oli samasugune. viimane kord oli täpselt samamoodi, samasugune probleem hääletamisega. mul ei olnud võimalik muuta oma häält isegi enne hääletamise lõppu. jah, ma saan aru, see on probleem kaks, kuus, kaheksa. kaks, kuus, kaheksa on veel lõpetamata, läheme seepärast kaks, kuus, kaheksa juurde tagasi. võib-olla vahetate oma istekohta. võtke oma kaart ja minge teise masina juurde ja me palume, et meie talitused aitaksid selle probleemiga lihtsalt istuge teise kohta. kolleeg Tamburano, is it okay now? kolleeg Tamburan, kas nüüd on kõik korras? kallid kolleegid, läheme tagasi äh, muudatusettepaneku kaks kuus kaheksa hääletamise juurde. me kontrollime kaks kuus kaheksat. hääletame veel kord, palun hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaks, kuus, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kaks, kuus, üheksa. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaks, seitse, null poolt vastu. kontrollime ka selle üle. jah, vastu võetud kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks, seitse, viis. kontroll. kaks, seitse, viis, kontroll, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu. peame üle kontrollima kuna see on oluline. kompromiss kolmkümmend kaheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks, seitse, kuus ja kaks, seitse, seitse hääletame läbi koos, kes poolt? vastu. kontrollime üle kaks, seitse, kuus ja kaks, seitse, seitse. hääletus lõppes. vastu võetud. kaks, kaheksa, üks poolt. kaks, kaheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kaheksa, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks kaheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kaheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa null poolt, vastu kontrollime üle kakssada üheksakümmend, kaks üheksa null, kontroll. hääletus lõppes. vastu võetud, kaks üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa kolm poolt, vastu vastu võetud. kaks üheksa neli poolt, vastu. peame üle kontrollima, kaks üheksa neli, kontrollime kaks üheksa nelja. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. täiendus kompromissile nelikümmend, kes poolt, vastu erapooletud. täiendus võeti vastu. muudatus kolm null kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kolm null kaks, kolm null kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolm null kolm poolt vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolm, null, kolm. I close the vote. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, null, kuus poolt, vastu tagasi lükatud. kolm null seitse poolt, vastu. kontrollime üle, kolm, null, seitse. hääletus lõppes. vastu võetud kolm, null, kaheksa poolt. vastu. sama enamus, vastu võetud kolm, null, üheksa poolt. vastu tagasi lükatud. kolmsada kümme poolt, vastu. kontrollime üle, kolmsada kümme, kolmsada kümme. We check three one. kolmsada kümme, kontroll. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Envi kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kaks, null, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kaks, kaks poolt, vastu. kontrollime üle, kolm, kaks, kaks kolm, kaks, kaks, kontroll. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, kaks, kolm poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. kolm, kaks, neli poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud kolm, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kolm, null poolt, kolm, kaks, kaheksa võime muidugi üle kontrollida kolm, kaks, kaheksa. Läheme tagasi kolm, kaks, kaheksa juurde kontrollimaks. kolm, kaks, kaheksa, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolm, kolm, null poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kolm, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, aga kontrollime üle. kolm, kolm, kolm, kolm, kolm, kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, oletud kolmsada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kakskümmend neli, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri viisteist või vabandust, Agri viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu. kontrollime seda, kontrollime kompromissi kaksteist. kompromiss kompromiss kaksteist, kontrollime seda. vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda. tahaksime kindlat tulemust, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu. kontrollime ka seda, viiskümmend üks. I close hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kaheksa. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? Te ei tõsta oma käsi piisavalt kõrgele. kontrollime siis muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa ning palun edaspidi tõstke oma käed kõrgemale. tehke seda äärmiselt avalikult. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd siis äh, lõpphääletus. hääletame elektrooniliselt, nimeliselt, elektrooniline, nimeline hääletus on nüüd avatud. elektrooniline nimeline hääletus. kas keegi on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend neli plussi, kolmkümmend miinust, äh, erapooletuid ei ole. suur tänu, suurepärane kogemus, suurepärane hääletuskogemus, sugugi mitte kergete küljest. From, from, from Alde. That... mul on äärmiselt kahju teile öelda, et meie suurepärane töö jätkub ja asume hääletama Markus Piiperi rakendusraportit, mis käsitleb energiatõhususe direktiivi rakendamise aruannet. kallid sõbrad, hakkame tööga pihta ma saan aru, et terve rida meist on nüüd saalist kadunud ega tunne enam huvi selle vastu, aga siiski muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime. ja palun võtke istet, kui tohin teilt lahkelt seda paluda. ja kontrollime siis äh, muudatusettepanek nelikümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt? vastu? kontrollime ka seda. muudatusettepanek nelikümmend üks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nelikümmend neli, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nelikümmend, poolt? vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, nelikümmend seitse. kallid kolleegid esimeses reas, kui te tõesti ka päriselt hääletaksite, oleks töö mulle palju kergem härra Kierek, härra Lapes, te ei hääleta, nii et sotsiaaldemokraatidega on mul nüüd kontakt kadumas, kui te oma tööd ei tee. mul on väga kahju, aga nii see on, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss miinus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV kaks poolt. erapooletud, äh, vastu erapooletud. kontrollime ka seda, eks ole. ehk siis NV kaks, seda tuleb kontrollida. NV kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. kallid kolleegid Rahvapartei fraktsioonist palun hääletage. sellest oleks mulle palju abi, kui te mõlemad siin mõlemal pool servas hääletaksite, siis oleks väga tore. ja nüüd siis äh, muudatusettepanek kuuskümmend. kõige tähtsamad inimesed peavad hääletama. nii, äh, muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envigo nelikümmend üks siis. kontrollime. Envi nelikümmend üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm A, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime. kompromiss kolm A. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Envi nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime siiski ka selle üle. Envi nelikümmend kaks targem oleks ikka kontrollida. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuusteist A. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. meie töö ei ole kerge. kompromiss kuusteist A. hääletus on lõppenud vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. jälle kontrollime. kuuskümmend viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime jälle üle. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, tulemus ei olnud päris selge. hääletus on lõppenud. kuuskümmend viis, kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli A, kes on poolt? vastu, erapooletud fraktsioonide sisesed lõhed tulevad siin välja, kompromiss neli A. väga raske on mul hinnata lõpptulemust, kontrollime elektrooniliselt. selliste lahkarvamuste puhul ei saa me arvata, äh, teha oletusi. üks sotsiaaldemokraat on üle. üks sotsiaaldemokraat on meil üle. väga tore ja nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud NV nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda. kontrollime, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss neli B, kes on poolt? vastu. kontrollime kompromissi neli B. kompromiss neli B. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. N hääletame Envi nelikümmend üheksat, mida tuleb hääletada li-, hääletaja lisana. Envi viiskümmend langeb ära. Envi nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime. Envi nelikümmend üheksa, kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kaheksakümmend kaks, kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm. hääletus on avatud ja suletud kohe. üks sotsiaaldemokraat on meil jälle üle. nüüd on kõik äh, korras, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime. tulemus on ebaselge. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sedakorda NV kakskümmend kak-, NV kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt. niisiis see sada viis, kontrollime seda. sada viis. hääletame muudatusettepanekut sada viis elektrooniliselt elektrooniliselt hääletame seda muudatusettepanekut ja nüüd on see hääletus lõppenud. tagasi lükatud kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist kuni sada kakskümmend üks, neli muudatusettepanekut, hääletame neid kõiki koos. kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt need neli, neli muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend neli, kontrollime seda, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm. kontrollime muudatusettepanekut sada kakskümmend kolm, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu ma arvan, et seda tuleks küll kontrollida. sada kakskümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Läheme edasi. sada kolmkümmend kuus. ei, kompromiss üheksa. kompromiss üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend ük-, sada viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu. seda tuleb küll kontrollida, parem ikka kontrollida. sada viiskümmend üheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend neli, teine osa, kes on poolt? vastu kontrollime, sada viiskümmend üheksa, teine osa. sada viiskümmend neli, vabandust, teine osa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. NV kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. NV nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks, kaheksakümmend neli poolt, vastu sada kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime, sada üheksakümmend kaks, sada üheksakümmend kaks. kontrollime, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa ja sada üheksakümmend. hääletame neid koos, need on identsed. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kakssada. muudatusettepanek kakssada. hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega. kakssada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime, kakssada kolm, kontrollime seda hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada neli, kes on poolt? vastu. kontrollime. kakssada neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. sama enamusega, kakssada seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu kontrollime tulemust. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaks, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime. kakssada kolmkümmend viis, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaheksa, kakssada kolmkümmend üheksa, hääletame neid koos. kes on poolt? kes on vastu? kontrollime. kakssada kolmkümmend kaheksa, kakssada kolmkümmend üheksa, hääletame neid koos. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud kontrollime. kakssada nelikümmend üks. kakssada nelikümmend üks, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd on tulemus päris selge. kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime tulemust. kakssada nelikümmend kaks, kakssada nelikümmend kaks hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend, kakssada nelikümmend kolm. hääletame muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud. kallid kolleegid, palun tõstke käed kõrgemale ja palun ärge segage meie tööd, kallid sõbrad. kallis sõber ma tean, et ITRE komisjonis on kõik väga huvitav, aga praegu on käsil hääletus. mul on äärmiselt kahju, kui te olete ees, siis ma ei näe kolleege, kes teie taga istuvad. kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime tulemust. tulemus jäi ebaselgeks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vabandan vabandan, muudatusettepanek kakskümmend, kakssada kuuskümmend, kakssada nelikümmend kuus ei olegi vaja hääletada. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletult kontrollime ka seda. kakssada nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme A, kes on poolt? vastu, erapooletud. jällegi on fraktsioonid äh, lõhestunud, seetõttu hääletame elektrooniliselt kompromiss kümme A hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksateist. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Envi kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime tulemust, kakssada seitsekümmend viis, kontrollime üle. kakssada seitsekümmend viis, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud NV kaksteist, kes on poolt, kaks, vastu, erapooletud, vastu võetud NV viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu. kontrollime seda muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist A, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. tegemist on kompromissiga, nii et kontrollime selle üle. kompromiss üheksateist A. üheksateist A. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanekud kakssada üheksakümmend viis, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt kakssada üheksakümmend seitse. kakssada üheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud on kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolmkümmend seitse, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek kolmsada üksteist. üks sotsiaaldemokraat on üle hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kaksteist, kes on poolt? vastu. Äh, erapooletult vastu võetud kolmsada kolmteist, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletult vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kolmteist, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmteist, teine osa, kontrollime. hääletus on lõppenud. üks sotsiaaldemokraat on jälle üle. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada neliteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida. kolmsada kakskümmend, kolmsada kakskümmend, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kolmsada kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kolmsada kakskümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt, kolmsada kakskümmend viis. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend viis, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. ohhoo, vabandan, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kuus, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. NV nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksateist, kes on poolt, vastu. muudatusettepanek üheksateist, üheksateist, muudatusettepanek üheksateist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. poliitilistes fraktsioonides valitsevad fraktsioonisised lahkarvamused. pean teid sellest lakkamatult informeerima. hääletus on lõppenud, hääletasime muudatusettepanekut kolmkümmend üks. tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuid kontrollime seda igaks juhuks elektrooniliselt. teine osa, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, kaksteist, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? muudatusettepanek viis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, üheksa, üheksa, kontrollime üheksandat. kontrollime üheksandat hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus elektrooniliselt nimeline elektrooniline hääletus härra Margus äh, Piiperi raport. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolthäält, kakskümmend viis vastuhäält ja üks erapooletu. suur tänu teile! Lähme nüüd viimase hääletuse juurde. nagu ma ütlesin, lähebki kaks tundi. My, my goodness. It's, it's completely no. non-majority. No, no if I just... Uh, probably we will be earlier than two hours. võib-olla lõpetame varem, et meil ei lähe päris kaks tundi, aga nüüd Jaanus Levandovski raporti juurde, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku valimiste järgse läbivaatamise ettevalmistamist ja Euroopa Parlamendi tähelepanekut enne komisjoni ettepaneku valmimist. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud üksteist poolt,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 kontrollime, kakskümmend seitse. kontrollime kahekümne seitsmendat, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend vii-, kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, era-, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend mille juures on ka suuline ettepanek. kas keegi on suulise ettepaneku vastu? Te juba teate seda suulist ettepanekut, mille rohelised on teinud, keegi vastu ei ole. muudatusettepanek nelikümmend koos suulise ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletus, kõige viimane hääletus täna. kahju küll, et hääletus juba lõpeb. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne raportöörile. nii kolleegid, palun jääge nüüd siia kuni poole üheni nii suurepärane nii, head kolleegid, daamid ja härrad. teoreetiliselt on meil kolmkümmend neli minutit kolme punkti jaoks. ma olen veendunud, et me saame sellega hakkama. ITRE komisjonis on kõik võimalik, kui me oleme oma töö hästi korraldanud ja oleme valmis edasi liikuma. kõigepealt mul on kolm teadaannet ja me võime seda kõike ka käsitleda. ma olen valmis teiega kõike arutama. nii, Jesli Puusek, Adam Kerek ja Fredrik Federley punktid siis. ma luban teile, et mina võtan sõna viieks minutiks. kahe tuhande seitsmenda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks äärmiselt oluline e, kolmepoolsete läbirääkimiste mõttes ja oluline ka ITRE komisjonis. mis on siis ITRE arvamuses? see on teie jaoks, ma arvan, tähtis. kui te tahate mult midagi küsida, siis vastan lühidalt. esiteks, me peame tagama, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve soodustab kasvu mis on teadmistepõhine, nutikas, kestlik ja kaasav. ehk siis need neli punkti on ära toodud. teiseks, teine suur teema, majanduskasvu saavutamine eeldab mitmeaastaste programmide tõhusat toimimist nagu Horisont ja teised. kolmandaks, kolmas suur teema selleks, et taastada Horisont kakskümmend kakskümmend kuluread ja Euroopa ühendamise rahastu eelarveread, ka see on tähtis. ja mis puudutab Horisont kakskümmend kahtekümmend, siis selle edukuse määr on ainult kolmteist, neliteist protsenti võrreldes kahekümne, kahekümne teise protsent, kahekümne kahe protsendiga seitsmenda raamprogrammi puhul, ehk siis edukuse määr on palju väiksem, rohkem taotlejaid, aga ikkagi. aga see tähendab ka ebapiisavat rahastust, mis on üks põhjuseid selleks ja see seab ohtu äh, Euroopa teadusuuringute valdkonna ja see on meie jaoks suureks ohuks. neljas punkt, järgmine suur teema. ma olen palunud ette näha piisavalt ressursse Enisale, mis tegeleb võrguturvalisusega ja räägin siin sellest üksikasjalikumalt. ITRE komisjonis käsitlesime seda teemat ja mõned teie hulgast teavad seda teemat hästi olen valmis ka küsimustele vastama, kui teil on küsimusi sel teemal. viiendaks, mis puudutab energiavaldkonda, mis on meie komisjoni jaoks üks põhilisi teemasid, meil on vaja energialiidu saavutamiseks tõhusat turgu, energiaturg on abiks ka teiste teemade puhul energialiidu raames, nii julgeoleku, tõhususe, isegi ühine uurimistegevus on siin kõne all. ja see puudutab ka ühiseid projekte, mis on ka energiasektori vaatepunktist äärmiselt olulised. kuues punkt minu arvates siis, mis on ka väga tähtis. olen ette näinud ka piisavalt ressursse, võimaluse, mis puudutab Aseriga koostööd. Te kõik teate, et Aser, Aserist sõltub kõik. siseenergiaturg, taristud, hulgimüügi seire ja see hulgimüügi energiaturg on väga oluline. näiteks ka ülekandetasud, see kõik sõltub ettevõtjatest ja regulaatoritest. aga, ja nendevaheline koostöö on määrava tähtsusega meie jaoks. seitsmendaks, mis on ka viimane punkt, olen juhtinud tähelepanu ITER-programmi olulisusele. nagu te teate, see ei ole ITRE, vaid ITER, seal on väike erinevus meil on vaja sellele toetust ja edu. me teame, et ITER programmi toetada väga ei taheta, aga meil on vaja sealt uusi ressu-, energiaressursse, aga sellega me ei peaks piirduma. ja seda peaks tegema viivitamata, need maksetega ei peaks olema viivitusi. niisiis on mul seitse peamist punkti, kui teil on küsimusi nende kohta siis palun küsige, võib-olla kui teil on mingeid täiendavaid märkusi, soovite midagi lisada, andke teada. keegi sõna ei soovi või siiski, palun. härra Telitska. ma saan teha lühidalt, ma saan aru, et aega on vähe. ma tahaksin tänada teid olete selle eelnõu eest, see on, ma arvan, väga heaks lähtepunktiks ja ma võin nõustuda nende punktidega, aga juhiksin tähelepanu kolmele teemale, mis minu arvates ei tohiks välja jääda ja mida võib-olla tuleks natukene täiendada põhjalikumalt teie arvamuse eelnõus. investeeringud teadus- ja arendustegevusse, nii nagu te ütlesite, on märkimisväärse tähtsusega meie konkurentsivõimet silmas pidades, aga ka oluline, kui me mõtleme tulevastele teadus- ja arendusvõrgustikele Euroopa Liidus, ma arvan, et me peame muutma rahastuse kättesaadavamaks selles valdkonnas. teine punkt puudutab VKE-sid. ma ei taha siin hakata kasutama seda tavapärast väljendit, et nemad on meie toeks, sillaks, aga igal juhul me peame keskenduma ka VKE-dele ja samamoodi ka iduettevõtetele ning riskirahastus on ka oluline. lisaks piisav rahastus tuleks ette näha ka projektidele mis võimaldavad meil majanduse üleminekut, mul on üks äh, valdkond siin meeles, nimelt ringmajandus, mis äh, on meie ühenduse prioriteediks ja me hakkame sellega peagi tegelema ja see ei ole mitte ainult üks tähtsaid teemasid, vaid see on tõepoolest valdkond, mis võib majanduskasvu soodustada ja selles mõttes me peaksime ka selle rahastusele keskenduma. Need on need kolm teemat, mida ma tahaksin lisada, aga laial määral võin teiega nõustuda, suur tänu! aitäh, kolleeg! vastan koheselt, kui lubate, sellepärast et meil liiga palju aega ei ole. esiteks see märkus, mida te kõigepealt tegite, jah, võin seda täiendada. VKE-sid olen käsitlenud kosme osas, aga loomulikult äh, võime teha selle täienduse ka. ja ringmajandus ja selle võimalused on, on ENME pädevus, mitte ITRE, aga võime selle kohta ka midagi lisada. ma eeldan, et ENME komisjon kirjutab selle kohta midagi äh, põhimõttelist. aga igal juhul see on oluline. aga, ja ma olen avatud teie ettepanekute osas, kas soovite veel midagi lisada? jah, ma nõustun teiega, aga ma vaatan seda ringmajanduse teemat äh, tasakaalukalt, kõigepealt keskkonna perspektiivist, jäätmekäsitlusest aga ma näen, et see on ka oluline tööstusteema ja seetõttu mul on hea meel, et te olete nõus sellega, et seda võiks äh, põgusalt mainida. ja küll, härra Maragall nüüd. suur tänu, teen lühidalt. ma leian, et äh, neid teemasid, mida just tõstatati, nendega võin nõustuda, eriti see viide, mis puudutas ITER-it nagu me, meil oli seal erinevusi, mis kajastusid ka mitmeaastase finantsraamistiku hääletuses, aga igal juhul ma arvan, tuleb silmas pidada ka kontrollikoja raporteid, mitte ainult rahastuse, vaid ka juhtimise osas ja seda tuleks kajastada ka järgmise aasta eelarves. mul on üks konkreetne täiendus esimene aasta, kui mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek tehti, siis tegelesime juba nende vastuolude lahendamisega, nii et äh, igal juhul tuleb sellele tähelepanu pöörata. vaatame, kuidas see tööle hakkab, mis see strateegia täpselt on, aga igal juhul me peame mõtlema nendele lähenemistele, kuidas neid finantsinstrumente kasutatakse, mis on see mõju teadus- ja uurimistegevusele, programmidele nagu Horisont kakskümmend kakskümmend ja nii edasi. pärast Pariisi konverentsi kokkuleppeid me peame olema teadlikud sellest, mis on need esimesed sammud, kui me hakkame poliitikaid ja strateegiaid kliimamuutuste vallas ellu viima ja me peame arvestama ka uute võimalustega ja vajadustega, mis puudutavad tööstuspoliitikat, mis tähendab investeeringuid ka energiatõhususse, nii nagu just öeldi, aga see tähendab ka investeeringuid või vähemalt tähelepanu pööramist piirkondadele selleks, et vähendada erinevusi Euroopa erinevate piirkondade ja riikide vahel, aga igal juhul on meil nüüd võimalus täpsustada kõiki neid seisukohti ka hiljem, aitäh. Eh, eh, mis puudutab kontrollikoda, siis seda teemat käsitleti eelarvekomisjonis kes koostas peamise arvamuse, nagu te ka teate. ja ma mõistan, et me peaksime selles oma otsustes ka lähtuma, aga minu jaoks on väga oluline just see viivituste küsimus, mis praegu toimub seoses raha kulutamisega, aga jah, tagajärjed, mis puudutavad vahearuannet ja vahehindamist, ka see on oluline arvesse võtta, tööstuspoliitika tõhusus, ma nõustun teiega sada protsenti. nüüd järgmisena härra Manka, palun. suur tänu, aitäh, et andsite mulle sõna. me kõik mäletame ju väga hästi, kuidas aastal kaks tuhat neliteist Euroopa Liit oli võlgu ligi kakskümmend viis miljardit äh, maksmata arvete osas, kaks tuhat viisteist pidi see vähenema kuni kahekümneni, siis oli see seitseteist miljardit, sellepärast et äh, meil ei, projekt ei olnud edukalt ellu viidud Euroopa Liidus. ja komisjon praeguse hetkeni ei ole äh, tutvustanud, mis oli nende mittemaksmiste tagajärg ja teiseks te teate väga hästi, et kui omavalitsused ja linnad ei maksa, siis neid ei ole, neile ei ole makstud ja linnad peavad maksma oma tarnijatele, siis see mõjutab äh, kõike üha edasi ja see võib viia väga suurte häireteni, seetõttu meil on vaja, et komisjon edastaks oma analüüsid, mis on selline maksmata jätmise mõju, sest muidu mõju kolme aasta pärast oleme me samas olukorras ja projekte ei ole saadud ellu viia ja kui me jälle ei maksa, siis me seisame tagajärgedega silmitsi, me peame teadma, mis need tagajärjed on ja seetõttu ma paluksin, et komisjon edastaks meile sellekohased kõik analüüsid, mis neil on viimase nelja aasta kohta. ma arvan, et seda tuleb meie arvamuses uuesti ära tuua, nii nagu eelarvekomisjon ka seda tegi, nad midagi sellist juba sinna lisasid, kui ma nüüd ei eksi, ehk siis mis on siis mittemaksmise tagajärg Euroopa Liidu eelarves? jah, nõustun teiega igati. härra Pinetu Siluaga järgmisena, palun. suur tänu, teen lühidalt meie arvates Euroopa Liidu eelarve energia valdkonna puhul peaks olema peamiselt suunatud kliimaeesmärkide poole, milles lepiti kokku Pariisis. seetõttu meie arvates on oluline täiendada just teadusvaldkonna eelarvet, eriti Horisont kakskümmend kakskümmend, sest viimastel aastatel Horisont kakskümmend on kannatanud märkimisväärsete kärbete all, lisaks tuleb soodustada energiatõhusust ja suurendada taaskasutavate energiaallikate osas ning eh, suurendada nende osalust energiasegus. edasi, Junckeri investeerimiskava meie arvates ei ole suutnud tegelikult eh, kaasata suuri investeeringuid mis seab küsimärgi alla Euroopa Liidu rahastamismeetmed ja mingeid suuri investeeringuid toimunud ei ole võtmetähtsusega programmidesse, nii nagu näiteks COSME VKE-de jaoks. ja projekte on rahastatud, mis on olnud hukatusliku mõjuga regionaalsete investeeringute osas lõpetuseks, kui me räägime ITER-i rahastamisest, siis oleme ka varasemalt öelnud, et me oleme selle projekti vastu sada protsenti. me peame tõesti kaaluma seda uuesti, võib-olla isegi lõpetama selle rahastamise, sellepärast et see on muutunud lihtsalt mustaks auguks. me investeerime projekti, mis töötab täiesti meie eesmärkidele vastu elektripõlvkond, elektri tootmine keskendub ühele füüsilisele paigale ja praegu me investeerime projekti, mis seab kahtluse alla jäätmekäitluse ja julgeolekuga pikemas perspektiivis ja siin on jutt ka tuumajäätmetest. seega meie arvates tuleks selle projekti toetamine peatada. aitäh! aitäh, kolleegid. ma arvan, et üldiselt energia ja kliima teemad on põhjalikult käsitletud ka minu arvamuses. rohkem raha Horisont kakskümmend kakskümmend on ju ilmselge, aga tuleb öelda, et Horisont kakskümmend kakskümmend ähm, sai rohkem raha võrreldes seitsmenda raamprogrammiga, seega edu on saavutatud, võib-olla mitte piisavalt, aga meil on Euroopa Liidus kasvav eelarve, meil on ainult üks eelarve, see kasvab väga kiiresti, nelikümmend protsenti iga kord, aga ma nõustun teiega üldiselt. ja kui ITER-ist rääkida, see mõtted on siin erinevad, me räägime sünteesist. aga me peame mõtlema ka põhimõttelistele teadus- ja arendustegevustele, me ei saa seda eirata. võib-olla me vaatame, mida kasutada järgmise kümne aasta pärast, aga see on teaduslik arutelu nii et jätame selle praegu kõrvale, aga proua Kappel, palun. ma tänan, härra esimees, tahan öelda, et eh, põhimõtteliselt jah, olen nõus, et Horisont kakskümmend kakskümmend peab olema piisavalt rahastatud, samuti Euroopa ühendamise rahastu rahastus peab olema piisav. Te ütlesite, et Eh, EFSI mõju on olnud väiksem. Eh, jah, selle teemaga tuleb edasi tegeleda ka vahearuande raames ja mis puudutab ENISA-t ja ESA-t, tähtis on, et oleks kindlus tagatud ka finantseerimise kaudu. Need on kõik väga tähtsad aspektid ja VKE-d eh, ja kosme ja see ringmajandus Mm, nii et kõik tähtsamad punktid on minu arvates siin teil kirjas. nii, nüüd EFSi juurde tagasi tulles me peame ütlema, et me tahaksime oma raha tagasi saada. see on kõige olulisem, võib-olla isegi mitte tagasi, vaid lihtsalt kümnekordselt, viieteistkordselt tagasi. nüüd härra Korditšek, palun Děkuji. Já bych chtěl jenom doplnit to, co říkal kolega Maňka. My bychom měli nejen chtít od... Jah, ma tänan. Eh, nagu kolleeg Mankagi ütles, olen nõus, me peame komisjoni saama nii kaugele, et eh, need eh, kaod, mis tekivad sellega, et maksed õigeaegselt ei tehta, tuleb korvata. arved tuleb tasuta õigeaegselt, see tuleb tagada. nüüd ITER, jah härra kolleeg ei tea, et, et see, mida uuritakse ITER-is äh,, ei, ei tähenda seda, et päikeseenergiat enam ei kasutataks. To be closer to our sun. I like it very much. Okay, Madam Kappel. nii, proua Kappel soovib uuesti sõna, palun. no, thank you. või siis mitte, nii suur tänu, mikrofon palun. kõnelejal ei ole mikro-. nii, suur tänu kõikide nende märkuste eest. ma olen suurema osaga nõus, nagu ma ütlesin, ma arvan, et nende kõigega tuleb arvestada, suur tänu veel kord. tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks on kakskümmend neli mai kell kuus. ja tundub, et kõikide ettepanekutega võime nõustuda pilootprojektide osas. muudatusettepanekute tegemine on kolmekümne esimene mai kell kaksteist. niisiis muudatusettepanekud kahekümne neljandaks kell kuus pärastlõunal ja indikatiivsed ettepanekud pilootprojektide osas kolmekümne esimene mai kell kaksteist lõuna ajaks siis. ma arvan, et see on kõik, mis puudutab volitust kolmepoolseteks läbirääkimisteks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve osas ja meie arvamust selles vallas. nüüd Euroopa Liidu küte- ja jahutusstrateegia. raportöör on Adam Gierek. palun, kolleeg, teil on nüüd sõna. ma tänan. mina saan asjast aru nii, et me talitame samamoodi nagu teie, härra esimees, seda tegite. niisiis, kallid kolleegid, küte- ja jahutusstrateegia puudutab eh, neljakümne protsendi ulatuses primaarenergia kasutamist. see on väga tähtis teema ja viiskümmend protsenti sellest leiab mm, eh, kasutamist ainult, see tähendab seda, et eh, jahutus ja kütteenergia peab ikkagi tõhusamat kasutust leidma. nüüd elektri tootmine on midagi, mida me peaksime ka ühtlustama, me peame konsolideerima oma energiaturga, aga samas kütte ja jahutusteema on kohalik teema ennekõike ja tuleb lahendada ka need küsimused kohalikul tasandil. ja prioriteetide ja meetmete hierarhia tuleb sellega luua. efektiivsuse kõige suurem varu nende liikide jaoks, kes pärast kaks tuhat neli Euroopa Liiduga liitusid, ehm, seisneb just termomoderniseerimises. ehitised tuleb soojustada, sest see annab kõige kiiremini tulemusi ja muudab energiakasutuse tõhusamaks, vähendab CO2 heitmeid ning Äh, loob juurde ka töökohti. ja see on prioriteetne eesmärk seetõttu ning vajab ka täiendavaid rahalisi vahendeid. tuleb kaotada tõkked, mis praegu on Regionaalarengu Fondist rahade eraldamisel nendel eesmärkidel. jah, on suured kitsendused, mis tuleb kõrvaldada. eriti Äh, kui tegemist on vananenud äh, hoonetega, äh, plokkelamutega, mis pärinevad veel kommunismi ajast. nüüd järgmine teema on üleviimine koos tootejaamade kaudu varustamisele me peame arvestama ka, et ida ja lääne vahel eksisteerivad Euroopa Liidus suured ajaloolised erinevused, seda ka gaasi tarbimisel, Vahemereäärsetes liikmesriikides ka probleemid kuhjuvad seoses globaalse kliima soojenemisega, mis tähendab seda, et jahutust on vaja eh, edasi arendada ja mm, rohkem ja rohkem energiat läheb seal nüüd ka jahutuse eesmärkidel. see teema, mida me siin käsitleme, ehm, hõlmab väga paljusid instrumente, sealhulgas ka linnade planeerimist, arhitektuuri teemasid. me peame ära kasutama ka looduslikud küttejahutusressursid. on vaja ehm, innovaatilist uurimistegevust arendada ning luua täiesti uus äh, äh, sektor, mis oleks keskkonnateenistuses. Äh, aga see on selline väga eriline valdkond, mis praegu kõvasti kiiresti areneb meil siin Euroopa Liidus. ma arvan, et minu eelnõu käsitleb kõiki neid teemasid piisavalt põhjalikkusega, lugege see läbi ja tahan öelda, et tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks on kahekümne seitsmes mai. ja see on õige pea. hääletus ITRE komisjonis peab toimuma kaheteistkümnendal juulil. ja täiskogul toimub hääletus augustikuus. suur tänu, kallis kolleeg. härra Saudargas soovib Rahvapartei nimel sõna, palun, tema on variraportöör. suur tänu. jah äh, olen raportööriga päri mitmes punktis. hea, et me seda küttejahutuse teemat nüüd arutame lahus nendest teemadest, mis on erinevates kontekstides varem piisavalt käsitlust leidnud. nüüd selle raporti kohta tahaks öelda, et seal on väga palju tehnilisi aspekte käsitletud, aga ma arvan, et meil on vaja strateegilisemale lähenemisviisile rõhku panna selles. ja tuleb selle kohta võib-olla mõned muudatused teha ja ma ütlen, milliseid muudatusettepanekuid ma tahaksin näha. jah, see on väga mitmetahuline teema, küte ja jahutus ja väga eriline erinevates liikmesriikides tänu kliimatingimustele, mis varieeruvad ja äh, kohalike omavalitsuste roll on siin väga tähtis ja piirkondlikel aspektidel on suur kaal. ma arvan, et kõik see peaks veelgi suuremat rõhutamist leidma ja peame ka tugevdama tehnoloogiaalast neutraalsust ning äh, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, neil on väga tähtis roll. Äh, nimelt planeerimisel kaugküte ja kaugjahutus on samuti teemad, mida peaks käsitlema siin. ja võib-olla ka rahalistele aspektidele rohkem rõhku panema. jah, küte ja jahutus, see on ka Euroopa Liidu ja kliimapoliitika teema ja ehitiste energeetilised tulemused, sellekohane õigusakt on praegu läbivaatamisel ja võib-olla tuleks ka viidata siin raportis äh, sellele, nendele direktiividele, et oleks selged suunised antud. jah, kallid kolleegid, ma palun lühidalt teha. härra Peterson Alde nimel, palun, temagi on vararaportöör. suur tänu, suur tänu raportöörile selle eelnõu eest. meie ka leidsime tegemist väga tähtsa teemaga, küte ja jahutus ja see seondub ka meie julgeolekuga, nagu kolleeg äsja ütles. ja ärgem unustagem viimaste aastate gaasikriisi, see on ju olnud peamiselt küttekriisiks, on vaja paremini ära kasutada kohalpealsed taastuvad energiaallikad ja ka jääksoojus. selleks, et raha paremini ära kasutada ning tugevdada kogu Euroopa Liidu energiasüsteemi tõhusust. sest kõik see mõjutab ju ka töökohtade loomist ja vähendab eh, küttekulusid eh, äriühingutele ja Euroopa Liidu roll peab siin olema selles, et Euroopa Liit loob vajaliku regulatiivse keskkonna. pluss õigusaktid nagu energiakasutuse efektiivsus ja hoonete energiatõhusus ja nende alased direktiivid. meie eesmärgiks on seada eesmärgid küttejahutusstrateegia vallas ja leida tuleb integreeritud lahenduva eh, energiaallikatest toot-, taastutud energia kasutamine ja nii edasi. nii et meie teeme ka kõige selle kohta muudatusettepanekuid ja tahame edasi tihedat koostööd teha raportööriga ja variraportööridega. variraportöör Rohelistelt, härra Javor ei ole kohal, aga ka härra Turmes küll. jah, kõigepealt aitäh, härra Kiirek. jah, hooned vajavad rohkem rahalisi vahendeid ja tähtis on, et EFSis ka oleks piisavalt raha eraldatud Ida-Euroopas renoveerimisprojektide jaoks. jah, koostootmist on vaja edendada, e, mitte ainult edendada, vaid ka moderniseerida ja üle viia e, e, maasoojusele, biomassile, taastuvatele energiaallikatele ja jahutus jah, on ülioluline ja mul on küsimus teile, kui te räägite selle äh, et te olete tehnoloogilise neutraalsuse poolt, siis härra Kierekil on siin äh, lõige viisteist, kus öeldakse, et ei tohi kasutada väga vanu seadmeid. Äh, aga kas kivisütt äh, jätkuvalt edasi tohib kasutada majade kütteks? ma arvan, et Krakowis ollakse nüüd aru saanud sellest, et majade kütteks kivisöe tar-, kasutamine ei ole hea aga kui te räägite tehnoloogilisest neutraalsusest, siis te olete sellega vastuolus, see ei ole väga loogiline. tuleb ikkagi kõige moodsamaid tehnoloogiaid tänapäeval kasutada. suur tänu. proua Ernst, koe nimel, variraportöörina. suur tänu ka minu poolt. üldjoontes mitmetes punktides eh, olime me meeldivalt üllatunud jah, meiegi leiame, et energia kasutuse efektiivsus peab tähtsamatki rolli veel etendama ja küte ja jahutus vallas on ka energiakasutuse efektiivsus väga tähtis teema ja taastuvad energiaallikad peavad tähtsamat rolli ka meie silmis etendama. jah, uurimistegevus peab olema suurema tähtsusega ja mis puudutab EFRAT, Euroopa Liidu rahalisi fonde e, ja samas on ka paar probleemi siin, millega ma eriti nõus ei ole ja see puudutab ennekõige e, fossiilsete kütuste e, tooraine kasutamist. ja mis puudutab vedelgaasi, siin on meil ka küsimusi. jah on vaja edasi liikuda ka taastuvate energiate vallas. tuleb siin täpselt öelda, mis suunas siis edasi liigutakse. ja mis puudutab tavapäraseid traditsioonilisi elektrijaamu ja milline roll neil peaks olema, sellest me pisut taandaksime ennast nendest ettepanekutest. kui me räägime nendest strateegilistest küsimustest, siis minu jaoks on asi mõttekas ainult sellisel juhul, kui me võtame suuna jalge alla, mis viib meid taastuvate energiaallikate lähemale ja tuleb käsitleda ka energiakasutuse efektiivsust, et see tõesti toimuks läbimurre siin. seal ei ole mingit pistmist vana kommunismi, kommunismiga, et siin on sellised plokkhooned jah, mujalgi on palju ehitisi, mis tuleb soojustada ja moderniseerida. nii et selle nimel tuleb vaeva näha. ma tänan. kui ma palun nüüd tõlkidel äh, kannatust ja meiega veel kümneks minutiks siia jääda, olukord on äh, pisut Mm, äh, ebatavaline hääletus läks meil liiga pikaks ja me ei suuda õigel ajal lõpetada. ma saan niimoodi aru, et meil no, on teie mõistev suhtumine veel jääda siia kümneks minutiks. nii et järgmisena saab nüüd sõna proua Kappel NF-i nimel. ma tänan, härra esimees, nagu öeldud, viiskümmend protsenti energiakasutusest tõesti läheb küttesse ja jahutusse ja see on kõige suurem tarbimissektor Euroopas ja see on sellepärast väga kaalukas sektor ning tähtis on siin käsitleda nelja aspekti ja raportis on üsna hästi see kõik juba olemas. kõigepealt hoonete soojestamine on väga tähtis ja tähtis on ka CO2 heitmete vähendamine ja tõhus äh, Mm, energia kasutamine ja hoonete energiakasutusefektiivsus. Te teate, et Refit programm on meil ja see samas üks koma kaks protsenti ainult hoonetest aastas renoveeritakse. see on väga vähe ja kütte- ja jahutusteema puhul on ka nii, et liikmesriikides soojustatakse väga erinevalt mm, hooneid ja ollakse väga erineval tasemel ja äh, ka äh, nõudluse haldamine, intelligentsed, arukad arvestussüsteemid ja siin on väga tähtis teadusarendustegevus ja regulatiivne raamistik peab stiimuleid looma arendustegevuseks jah, ja nüüd just lõunapoolsetes liikmesriikides jahutusenergia. Need ei ole ka väga efektiivsed, need meetodid, mida praegu kasutatakse ning siin on vaja efektiivsust tõsta ja lõpetuseks optimaalne, parem ähm, päikeseenergia kasutamine, päikesepatareid rohkem kasutada koha peal. suur tänu nende märkuste eest ja veel kaks enda nimel kõnelejat on meil, kumbki saab ühe minuti, mitte rohkem. härra Blanco Lopez ja härra Kolitšek on teine. härra Kolitšek, palun, poolteist minutit. ma tänan. jah, see raport e, käsitleb väga õigustatult ka tehnilisi lahendeid, aga kõigepealt esimene aspekt ikkagi on strateegia. Äh, üks teoreetiline uuring Dresdeni ülikoolis äh, on käsitlenud seda, kuidas energiat kasutatakse kütte- ja jahutussüsteemides. mina tegelesin samade teemadega oma doktoritöös, nii et olen hästi informeeritud tulevikus tuleb nendele teemadele palju rohkem rõhku panda. jah, praktilised lahendused on meil olemas, aga jäätmetega ei ole piisavalt tegeletud. näiteks soojuspumpade puhul tekib väga palju äh, jääkvett, äh, mis tuleb ära kasutada ning samuti need ained, mis selles äh, jääk vees on, vajavad paremat ärakasutamist, sest vastasel korral satuvad nad loodusesse ja võivad lausa ohtlikuks osutuda, nii et needki kaks aspekti äh, vajavad käsitlemist. teoreetiline uuring, mille ma viitasin ja jäätmed um.... suur tänu. meil on ka Euroopa Komisjoni esindaja siin Eh, direktor Donnelly, eh, kas ta on kohal? ei ole. kas keegi soovib midagi lisada komisjonist? suur tänu. jah, me võtsime teadmiseks teie kommentaarid ja eh, huviga vaatame, mis nüüd asi toimub teie raportööri, raportiga, ootame ära selle viimase variandi ja siis arvestame sellega oma äh, Äh, sammudes kütte- ja jahutusstrateegia vallas. endiselt äh, meil ei ole palju aega jäänud, et ma siin saaksin kõigest põhjalikult rääkida, aga üldjoontes oleme jah nõus energiatõhusus ehitistes, nende moderniseerimine, nende renoveerimine ja samuti muundamis energia muutamise tõhusus, kõik need aspektid on kajastatud ka meiepoolsetes dokumentides ja teiltki kuulsin väga kasulikke märkusi, nii et ootame teie lõppraportit. suur tänu. härra raportöör, palun. suur tänu. väga lühidalt ma arvan, et väga põhjalikult ja pikalt annab seda teemat äh, käsitleda, aga puhttehnilisest seisukohast äh, siin dokumendis ei ole meil midagi uut ju, me ju teame, kuidas kütta, mida kasutada kütteks, sõltuvalt siis, kus riigis ollakse ja mis ühes või teises riigis on kütteks olemas, kütteks kasutatav, aga ma arvan, et öö, äh, üks tähtis tegur on prioriteetide seadmine. ja meie aruteludes variraportööridega ma usun, et me jõuame ühele meelele ka prioriteetide osas. ja üks selliseid prioriteete eh, on jah, hoonete moderniseerimine. kui me vaatame Brüsseli hooneid kuidas neid soojustada? see on suureks probleemiks. siin on hooneid, mis vajavad soojustamist, terve rida vanu ajaloolisi hooneid vajavad seda. teisalt jälle meilgi on väga palju hooneid, mis vajavad soojustamist. ma pean silmas liikmesriike Ehm, mis liitusid pärast aastat kaks tuhat neli, meil on terved äh, rajoonid, mis vajavad moderniseerimist, pole ju mõtet kütta hoonet, kui hoone ei ole soojustatud. see näitab, äh, millised need prioriteedid peaksid olema ja ma usun, me suudame kokku leppida kolleegidega selles, millised instrumendid on kõige tähtsamad rakendada. Ehm, suur tänu Äh, kolleeg Adam Kierek, ma tuletan teile veel kord meelde, et tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kahekümne seitsmes mai keskpäev. ja ITRES hääletamine toimub kaheteistkümnendal juulil aastal kaks tuhat kuusteist ja täiskogul tõenäoliselt hääletame septembris. ma tänan. Number päevakorrapunkt kaksteist on sellega lõpetatud, päevakorrapunkt number kolmteist. Äh, räägime siis äh, kulutõhusast äh, heitkoguste vähendamisest ja süsinikdioksiidi heite vähendamisest. väga tähtis arvamus. vabandan meie arvamuse koostaja ees, Frederik Federle ees ning ka kõikide variraportööride ees. meil paraku ei ole täna aega selle teema käsitlemiseks ma võin teha ettepaneku ähm, tulevikuks. Äh, kõigepealt teen ettepaneku lükata edasi meie tänane arutelu kolmeteistkümnendale, neljateistkümnendale juunile järgmisele ITRE komisjoni koosolekule, kuhu on jäänud äh, ainult kolm nädalat, vähem kui kuu, siis me peaksime muutma muudatusettepanekute esitamise tähtaega, nii et see oleks viieteistkümnes juuni päev pärast ITRE komisjoni koosolekut. see oleks minu ettepanek teile. tegelikult meil mingeid muid võimalusi paraku polegi. kui võiksin paluda, siis kolleeg raportöör härra Federle võiks ehk kommenteerida minu ettepanekut, mida te sellest arvate? suur tänu, härra esimees kõik, kes on arutelu oodanud, äh, sidusrühmad, äh, valitsused, äh, vabaühendused, on muidugi pettunud, et see arutelu jääb ära, aga me saame, aga ma toetan seda mõtet, et me saaksime sellest, lükkame selle teema pigem edasi, et me saaksime arutelu ikka nagu kord ja kohus maha pidada sel tähtsal teemal nagu heitmetega kauplemise süsteem ja koos variraportööridega äh, me kuulutame loomulikult välja ka selle, kus ja millal see arutelu toimub ning äh, Äh, loomulikult peab sellisel juhul olema muudatusettepanekute esitlemise tähtaeg pärast arutelu, avalikkusele peab olema võimalus reageerida ning aidata kaasa meie tehtud tööle. mul on kahju kolleegide pärast, mul on kahju nende pärast, kes tõesti ootasid pikisilmi seda arutelu, kuid äh, paari nädala pärast äh, toimub see arutelu ja siis meil on piisavalt aega ning me ei pea ülepeakaela sellest teemast üle kappama, mis ei oleks eriti tulemuslik lähenemine suur tänu Frederik Frederle. lõpetuseks ütlen seda, et on ka võimalik seda arutelu pidada Strasbourgis, korraldada eraldi koosolek Strasbourgis. aga sellisel juhul tõenäoliselt väga paljud täna siin olevad inimesed ei saaks selles arutelus osaleda paraku või ainult jälgida meie arutelu interneti kaudu. me võime omavahel rääkida ka sellisest äh, võimalusest ning lähitulevikus langetame siis otsuse, valime optimaalse lahenduse, võtame teiega ühendust äh,, härra raportöör ja teie võtate ühendust äh, teiste variraportööridega. vabandan kõigi nende ees, kes olid aruteluks täna valmis paraku ei saa me seda läbi viia. suur tänu, et osalesite EITRE komisjoni koosolekul, suur tänu ka tõlkidele, kes jäid meile kolmteist minutit kauemaks äh, tõlkima kui ette nähtud ja kohtume järgmine kord, kolmeteistkümnendal, üheteistkümnendal juunil Brüsselis või vahepeal võib-olla Strasbourgis, aitäh!